Mohammad Ramadani juhtum. ja alustame siis resolutsiooni autoritest. kõigepealt saab sõna härra Smith, kaheks minutiks, palun president, aitäh. meil on tõesti olnud väga hea koostöö kõigi reaktsioonide vahel selle resolutsiooni loomisel ja väga tore on, kui me suudame ühineda võitluses surmanuhtluse vastu, siis see on hea, muidu meil lootust poleks me oleme väga palju tihtipeale Bahreini puhul kritiseerinud edusammude puutumist, aga äh, selles regioonis on ka palju teisi õigusrikkumisi ja öeldakse, et miks mitte neile keskenduda, me tegelikult keskendume ka neile asjadele. ja mingis mõttes on see kompliment, et me Bahreinile nii palju tähelepanu pöörame, sest see näitab, et me tunneme, et meil on dialoogi võimalus ja et asjad liiguvad kuhugi. meil on võimalik liikuda reformide poole, meil on võimalik kaasa aidata ja väga oluline on tunnustada neid edusamme, mida Bahrein reformiprogrammis on teinud institutsioonide reformimisel, sõltumatu kohtunikkonna loomisel, ombudsmani ametikoha loomisel, äh, vangide õiguste komisjoni eriuurimisüksuse loomisel. Äh, väga paljud sammud on olnud tõesti positiivsed, aga see, need edusammud on toppama jäänud ja meil oleks vaja, et need jätkuksid ja meie saame siin protsessis kaasa aidata, kritiseerides häälekalt, aga olles ka konstruktiivselt valmis aitama ning me peame kritiseerima härra Ramadani surmamõistmist ja teise üheksa inimese surmamõistmist. ma loodan, et me mõistame ühehäälselt hukka need äh, surmaotsused meil on väga tugev resolutsioon iseäranis punkt kolm, kus rõhutatakse, et tuleb hoolitseda selle eest, et inimõiguse kaitsjaid kaitstakse ja nad saaksid takistamatult ja tagakiusamata tegutseda seesmine dialoog Bahreinis on äärmiselt osuline, et edusammud jätkuksid, meie saame siin oma panuse anda ja ma loodan, et te toetate seda resolutsiooni täna, aitäh! aitäh, järgmisena härra Corrao üheks minutiks. aitäh, president! me ei saa eitada, et liikmesriigid on Bahreini küsimuses läbi kukkunud Äh, see, mida siiamaani on tehtud, millised on tulev, tulevased sammud äh, selleks, et vabastada poliitvangid, kes kannatavad piinamist? me oleme näinud kokkuleppeid riikide vahel, sõprussuhteid, tahetakse, et need suhted jätkuksid, aga me ei ole suutnud kaitsta inimõiguste kaitsjaid Äh, äh, me teame, et riigis piiratakse endiselt sõnavabadust, äh, inimestele ei lubata meelt avaldada. Ali Musa ja Mohammed Ramadani juhtum näitab, et piinamist kasutati inimeste vastu lihtsalt selle eest, et nad teostasid oma õigusi. liikmesriigid peavad töötama välja strateegia Bahreini jaoks tuleb avaldada äh, Bahreinile majanduslikku ja diplomaatilist surme, survet selleks, et nad vangistatud vabastaksid. härra Panseri üheks minutiks nüüd. aitäh. aitäh, president on toimunud terve rida kokkupõrkeid Pärsia lahe piirkonnas, Iraanis, Saudi Araabias, tegemist on regionaalsete eh, eh, suurriikidega, kes üritavad Bahreini üle oma hegemooniat kehtestada. Eh, aset on leidnud väga palju inimõiguste rikkumisi, Muhamed Ramadan on vaid üks näide pikast taoliste juhtumite rivis. ning me oleme arutanud äh, ka Nabel Rajabi juhtumit, tema on samuti inimõiguste kaitsja, äh, tegemist on inimestega, kes on vanglas ja keda, keda võidakse piinata näiteks ka politsei poolt. me peame pöörama tähelepanu sellele, mis toimub kodanike ühiskonnaga, mis toimub meediavabaduse vallas. me peame Bahreini võime kutsuma üles äh, selles vallas äh, olukorda parandama. aitäh, härra Štehhovski, palun üheks minutiks. aitäh, president. kõigepealt äh, tahaksin ma öelda, et see resolutsioon on väga suur kompromiss Äh, see on äh, kompromiss kõikide äh, osapoolte jaoks, Rahvapartei lõpuks toetab seda kompromissi. aga ma tahaksin siiski rõhutada, et meil oli väga palju reservatsioone selle teksti osas. ning me ei olnud tegelikult ühtsed selle teksti sõnastuse osas resolutsiooni tekst näitab ühte asja, see näitab, kuivõrd oluline on kontrollida ja veel kord üle kontrollida infot. oli mitmeid fraktsioone, kes üritasid sellesse resolutsiooni sisse äh, panna fakte, mis osutusid valeks ning äh, väga raske oli äh, neutraalsetest allikatest seda infot kontrollida. ma arvan, et me peame kasutama seda resolutsiooni nõudmaks, et äh, Bahraini valitsus uuriks uuesti Mohammed Ramadani juhtumeid ja teisi juhtumeid, mille puhul on rikutud inimõigusi ma tahaksin, et Bahrein teeks edusamme ka surmanuhtluse vallas, aitäh, härra Tänak Äh, meil on äh, legitiimseid muresid seoses Mohammed Ramadani vahistamisega äh, ning minu fraktsioon kutsub Bahreini võime ja kuningat üles viima läbi põhjaliku uurimise väidetavasse piinamisse ning tuleb peatada süüdimõistev otsus, iseäranis surmaotsus, senikaua kui see protsess on läbi viidud ja tuleb ka kohtuotsused läbi vaadata, tuginedes tehtud järeldustele aga see ühine resolutsiooni tekst on meie arvates liiga jõuline, siin mõistetakse hukka seda habrast äh, saareriiki, kes on teinud suuri ette-, samme selleks, et oma valitsemist ja inimõiguste olukorda parandada ning ei mainita neid julgeolekuriske, millega seisab silmitsi Bahreini, Iraani sekkumine näiteks. minu kodumaa Ühendkuningriik oma tugevaid sidemeid Bahreiniga Need ulatuvad kaasa Bahreini äh, riigi rajanemisele äh, täna, kus ähm, äh, hakatakse ehitama kuninglikku mereväebaasi, mille osas lepiti kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. see meenutab meile neid tugevaid sidemeid, mis meil julgeoleku vallas on ja Bahreini olulisust ja sallivust meie olulisust, selle riigi olulisust regiooni julgeolekus, aitäh. proua Veržia järgmisena üheks minutiks aitäh! Ehm, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal peaaegu pool Bahreini rahvast tuli tänavatele. E, e, eelkõige šiiidid, keda rõhuti, nende nõudmised olid sotsiaalsed ja demokraatlikud, neid ei võetud kuulda, Saudi Araabia sekkus selleks, et kord jalule seada vabaühendused, nende ridadest on ligemale kolm tuhat vangistatud ehm, e, see on suurim vangistatute hulk Araabia riigis. võitlus terrorism, kasutada, terrorismi kasutatakse tihti ära just meeleavaldajate vastu. paljud seisavad silmitsi surmanuhtlusega me kasutatakse samuti ära inimeste kodakondsust Äh, kui Bahreini võimud tõesti tahavad läbi viia reforme, siis oleks aeg, et nad äh, viiksid ellu sõltumatu uurimiskomisjoni soovitused, äh, lõpetaksid piinamise ning sellel moel inimeste süüdimõistmise. me otsustame oma edusammude üle faktide põhjal ja oleks vaja, et Bahrein selles suunas astuks, aitäh. aitäh, proua Šaake, järgmisena üheks minutiks aitäh, president, volinik, kolleegid, sellel nädalal äh, paljud äh, teist nagu minagi kuulsid, et äh, Bahreini võimud tahavad keskenduda energeetikale, julgeolekule ja muudele vastastikust huvi pakkuvatele teemadele. ja minule meeldiks ka, kui ma ei peaks Bahreini võimudelt jälle paluma, et lõpetataks piinamine, vähemusarvamuste allasurumine, inimestelt kodakondsuse äravõtmine ja kõige hullem äh, on surmanuhtluse kasutamine, ka sellele tuleb lõpp teha. Mohammed Ramadan on üks kümnest inimesest, kes surmaotsuse täideviimist ootab, aga tema on ainus, kellel kõige edasikaebamise mehhanismid on ammendatud. kutsume Bahreini võime kiiresti üles kehtestama moratooriumi surmanuhtlusele ja parimini ainus viis, kuidas edendada viljakat ja äh, süvitsi minevat koostööd Bahreini ja Euroopa Liidu vahel on see, on see, et Bahrein austab ühemõtteliselt kõigi Bahreini inimeste inimõigusi, et lubatakse ÜRO eriesindajal riiki tulla ning äh, külastada kinnipeetuid ja vanglaid. samuti tuleb hoolitseda selle eest, et austatakse inimeste õigusi, aitäh, aitäh! ja nüüd saab sõna proua Manescu üheks minutiks. aitäh, president, mina olen kindlasti surmanuhtluse vastu ja piinamise kasutamise vastu piinamisele ja surmanuhtlusele ei ole mitte mingisugust õigustust ja ma loodan, et Bahreini valitsus muudab meelt nende meetmete osas, ma usun, et nad saavad seda teha, sest nad on näidanud, et nad soovivad oma meelt muuta ja soovivad õiget rada käia. aga ma usun, et need resolutsioonid, sõltumata sellest, kui palju me neid siin vastu võtame, väikeste riikide vastu Pärsia lahes kui me kasutame topeltstandardeid oma suhetes kolmandate riikidega, siis ähm, meil ei õnnestu inimõiguse kaitsjaid kaitsta. Äh, Amnesty Internationali raport näitab, et Iraan on üks nendest riikidest, kus kasutatakse kõige rohkem surmanuhtlust. kaks-kolm surmanuhtlust viiakse täide iga päev, niisiis äh, proua president me ei tohiks silma kinni pigistada äh, ja suhtuda inimõiguste rikkumistesse selektiivselt. Äh, me peame tõesti suutma alati aidata inimesi seal, kus nad meid vajavad, ka Iraanis, aitäh, järgmisena saab sõna proua Koomes, üks minut, palun viis aastat pärast eh, demokraatlikke meeleavaldusi Bahreinis kuuleme endiselt poliitilisest survest, meelevaldsetest kohtuprotsessidest, piinamisest, eh, poliitiliste eh, protestijate vahistamisest, inimõiguste kaitsjate vastu korraldatud kohtuprotsessidest. möödunud kuul mõisteti üks aktivist Twitteris säutsumise eest kuueks aastaks vangi selline äh, käitumine on Bahreinis täiesti tavaline. on seadused, mis äh, lubavad kohaldada surmanuhtlust sellistele inimestele nagu Mohammed Ramadan, keda väidetavalt piinati. me kutsume, et kehtestatakse moratoorium surmanuhtlusele, see peaks olema esimene samm surmanuhtluse tühistamise suunas ja samuti tuleks Mohammed Ramadanile anda armu me loodame, et liikmesriigid ja kõrge esindajad on selles küsimuses häälekad ja väga oluline on, et ÜRO eriraportöör piinamisküsimustes saaks Bahreini külastada ja tal oleks piiramatu juurdepääs äh, kinnipidamisasutustele me näitame üles oma solidaarsust kõigi aktivistidega, kes on Bahreinis ebaõiglaselt vangistatud. Ibrahim Sharid, Mohammed Al, äh, see Ami Ashamas samuti. aitäh, järgmisena härra Kelly, üks minut, palun aitäh! mul on väga hea meel, et ma saan sellel teemal sõna võtta ning nagu teised parlamendisaadikud, tahaksin ka mina öelda, et Bahrein on teinud suuri edusamme. Nad teevad meiega siin väga head koostööd kaubandusküsimustes ja ka paljudes teistes valdkondades. aga see ei tähenda, et me ei peaks pöörama tähelepanu probleemidele, mis Bahreinis esinevad iseäranis, kui asjad lähevad vales suunas, näiteks surmanuhtluse ja muude küsimuste vallas. see on vastuolus rahvusvaheliste konventsioonidega ning seega tuleb Bahreinile avaldada survet, et nad lõpetaksid surmanuhtluse kasutamise iseäranis Muhamed Ramadani puhul samuti on äh, ebaõiglane see, kuidas, mil moel see surmanuhtlus, äh, surmaotsus langetati me leiame, et tuleks luua töörühm Euroopa Liidu ja Bahreini vahel, et me saaksime nendest teemadest kõnelda, et Bahreini edusammud saaksid jätkuda, aitäh. aitäh, järgmisena äh, proua Wood, üks minut, palun mina tahaksin avaldada solidaarsust Mohammed Ramadanile ja tema perele ja lähedastele kõigi eh, kohusetundlike inimeste ülesanne siin maailmas on astuda vastu meelevaldsatele vahistamistele, brutaalsetele piinamistele ja surmaotsustele, ükskõik kus maailma paigas seda, need asjad ka ei juhtuks Äh, tahaksin kõnelda ka Bahreini laste põhjendamatutest äh, vahistamistest. kakssada kolmkümmend juhtumit on need äh, selle kohta, kuidas ähm, Bahreini võimud pidasid, vahistasid lapsi kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, paljusid on halvasti koheldud, neid on pekstud ja sunnitud üles tunnistama kuritegusid, mida nad ei toimitatud. Said Ali Abbas Mahem, Jafes ja Hassem Hassan Ahmad Hassan, Zahid Vahel, Shahed Shans ja Faid Mohammed Hassam on kõik teismelised, kes on viimastel kuudel arreteeritud, nad peaksid saama turvaliselt oma perede juurde tagasi pöörduda. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal võttis parlament vastu resolutsiooni, kus Bahreini kutsuti üles kohaldama lapse õiguse konventsioone, millega Bahrein on liitunud tahaksin seda üleskutset siin korrata. Bahreini võimud peavad vahevistama Mohammed Ramadani ja kõik lapsvangid. aitäh ja nüüd vaba mikrofon. kõigepealt äh, härra Svoboda äh, lugupeetud president, antud hetkel äh, paljud riigid arutavad seda, kuidas saavutada tasakaalu julgeoleku ja vabaduse vahel. Bahrein on õigel teel, see vastab tõele, aga me ei tohiks silma kinni pigistada selliste juhtumite ees nagu Mohammed Ramadani juhtum ja, ja teiste juhtumid, kes on surma mõistetud ainult riigijuhi poolne armuandmine saab teda Mohammed Ramadani veel päästa ja seetõttu ma kutsun Bahreini üles kehtestama moratooriumit surmanuhtlustele. ma tõesti äh, tahan, et Bahreini võimud jätkaksid õigussüsteemi ja politsei reformimist kooskõlas inimõigustega, aitäh! härra Caputo, palun järgmisena. Grazie Presidente desta preoccupazione la regressione. aitäh härra proua president on tõesti muretavaldav see et bahrein on uuesti sisse viinud surmanuhtluse põhiõigustest kinni ei peeta inimesi piinatakse on hirmutav see et selliseid meetodeid kasutatakse nüüd väga laiapõhjaliselt ja hakkavad korduma sündmused, mis olid levinud enne kahe tuhande üheteistkümnendat aastat kahe tuhande neljateistkümnendal aastal mõisteti surma Mohammed Ramadan ja Hussein Ali Mossa ka, sest äh, nad olevat osalenud pommirünnakus. Neid piinati ja piinamise kaudu oli võimalik üldse neilt ülestunnistus saada sellised protsessid tuleb lõpetada, surmanuhtlus tuleb kaotada ja need, kes on äh, surma mõistetud, neid ei tohi äh, enam piinata ja samamoodi tuleb nõuda, et Mohammed Ramadan ja Ali Mosa saavad äh, siis, et neile antakse armu. aitäh järgmisele Progreetu lugupeetud daamid, kõigepealt tahaksin, härrad, kõigepealt tahaksin välja tuua selle, et kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on Euroopa Liit väga täpselt jälginud, mis toimub Bahreinis. me oleme teinud koostööd ametivõimudega kõikidel tasanditel ja oleme pidevalt olnud ühenduses ka Bahreini erinevate sidusrühmade ja inimõiguste eest võitlejatega. Bahrein on ähm, laheriikide hulgas meie jaoks väga tähtsaks partneriks ja mängib väga tähtsat rolli sealse piirkonna rahu tagamisel. seda on kõige paremini võimalik saavutada, kui me kasutame inimõiguste kaitse ja isikuvabaduste kaitse praegust raamistikku. Euroopa Liit kavatseb ka tulevikus selle riigi ja valitsusega aktiivset dialoogi jätkata selleks, et hoolitseda stabiilse arengu eest. seda eesmärki on kõige paremini võimalik saavutada siis, kui me kutsume üles lepitusele koos majandusreformidega ning dialoogiga, mis põhineb sallivusel. meile valmistavad muret äh, surmanuhtlused äh, Hussein Ali Mosagale ja Mohammed Ramadanile sest arvatakse, et nad kahe tuhande neljateistkümnendal aastal osalesid pommirünnakus, kus äh, said surma äh, politseinikud. Euroopa Liit on äh, surmanuhtluse vastu ükskõik mingistest, millistel tingimustel ja see poliitika jääb Euroopa Liidu välispoliitika üheks vundamendikiviks ka edaspidi piinamine vangistuse ajal pea, seda tuleks täpselt samamoodi ka uurida. Euroopa Liit nii Brüsselis kui ka oma delegatsiooni kaudu Riadis äh, jälgivad, äh, mis toimub Bahreinis ja on ametivõimudega äh, suhetes selleks, et võidelda inimõiguste ja põhivabaduste eest ja hoolitseda selle eest, et Bahrein peab oma rahvusvahelistest kohustustest kinni samamoodi tuleb mainida ka Bahreini sõltumatut uurimiskomisjoni ähm, mis peab jätkama reformide alaste soovituste tegemist. Bahrein peab kaitsma äh, süüdimõistetud isikute inimõigusi nii nagu Stavros Lambrinidis maikuus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oma viisil seda ka välja tõi ja toona Euroopa Liit jällegi tõi välja selle, et äh, Euroopa Liit on surmanuhtluse vastu ja ta leiab, et see on äh, ebaväärikas ja ebainimlik karistus. president, äh, Euroopa Liidu liikmesriigid jälgivad täpselt, mis toimuvad, toimub selle kahe sündmuse ümber ja ka üleüldiselt ka Bahreini kuningriigi inimalaste olukorda. Euroopa Liit on mitmeid kordi öelnud, et vägivald ei ole mitte üheski olukorras äh, õigustatud ja on mitmeid kordi kutsunud üles äh, läbipaistvalt äh, üle vaatama seda juhtumit ja uurima kõiki piinamisjuhtumeid. Bahreini ametivõimud peaksid tõhusalt ja läbipaistvalt nende probleemidega tegelema ja rah-, riikliku inimõiguste instituudi soovitusi tuleks rakendada, arvestades kõikide kodanike huvidega ja sellepärast kutsume üles Bahreini ametivõime äh, sõltumatu uurimiskomisjoni soovitusi ellu viima, sest need on positiivsed ja nendega on võimalik inimõiguste alast olukorda sealses riigis parandada, kuid veelgi rohkem on vaja ära teha. ombudsman, vangid, Äh, ja ka vahistatute õiguste komisjon, täpselt samamoodi nagu ka Riiklik Inimõiguste Instituut, mängivad väga tähtsat rolli oma mandaadi täitmisel ja tehes seda sõltumatult äh, ning läbipaistvalt. me jälgime ka edaspidi Mohammed Rabadani ja äh, Ali Musa juhtumist ja toome välja oma mureavaldusi igal võimalikul hetkel aitäh, kallid kolleegid, ma olen saanud äh,